nüüd on meil mõned teadaanded. nõukogu esimesel lugemisel on vastu võtnud dokumendid, mis on esitatud ka nõukogule, pealkirjad on, pannakse protokolli kirja, kolme kuu jooksul on võimalik alates homsest esitada pretensioone. ehk siis kaheksateistkümnendast veebruarist selle osa istungjärgu